eilse kohta ka protokolli, kas selle kohta on märkusi, tundub, et mitte, seega on need heaks kiidetud. esimene päevakorrapunkt on nõu-, komisjoni avaldus aluslepingu muudatuste vastuvõtmise kohta. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et tänases arutelus ei ole vaba mikrofoni vooru. Te saate esitada küsimusi, kuid me teame, et teema on väga äh, oluline ja seega see on äh, äh, olulise arutelu kategoorias. siin on kohal ka komisjoni president, lugupeetud komisjoni president härra Barroso, teil on sõna. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa Komisjon kiitis täna heaks otsuse, mille võttis nõukogu vastu detsembris ning mille kohaselt tuleb muuta artiklit sada kolmkümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingus nagu te teate, on eesmärgiks võimaldada Eurotsooni liikmesriikidel luua pidev mehhanism, mis võimaldab tagada Eurotsooni stabiilsuse tervikuna. see Euroopa Liidu stabiilsuse mehhanism asendab kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal praegused äh, ajutised äh, meetmed, milleks on stabiilsuse fond ning Euroopa stabiilsusmehhanism. me kõik teame, et need kaks vahendit on olnud väga olulised. tegemist on Äh, vältimatu otsusega selleks, et tagada meie ühise valuuta stabiilsus, võttes arvesse praeguste, praegu hetkel mõnede liikmesriikide ähm, tasakaalu puudumist, tegemist on vajaliku mehhanismiga selleks, et äh, täiendada aluslepingutes aluslepingutes loodud raamistikku. seega igasugused algatused, sealhulgas ka Euroopa majanduse konkurentsivõime ning lähenemise osas ja rõhutan veel, et räägin mõlemat, sest et äh, tegemist on ju ka sellega, et meie majandused oleksid enam-vähem ühel tasemel, nõuavad äh, reegleid, põhimõtteid Euroopa Liidule tervikuna, Euroopa Liidu institutsioonidele. komisjon seega teeb seadusandlikud või ka teised ettepanekud selleks, et tagada tulevase stabiilsusmehhanismi ning praeguse majandusvalitsemise vaheline sidusus Eurotsoonis. rõõmuga tõden, et neljandal veebruaril tunnistas selle mehhanismi olulisust ka ülemkogu seitseteist Eurotsoonis olevat liikmesriiki, kuid ka kakskümmend seitse liikmesriiki laiemalt käituvad täielikult aluslepinguid, tähendab, austades institutsioonide pädevusi, sealhulgas ka Euroopa Parlamendi äh, pädevust ja Euroopa Komisjoni pädevust komisjoni heaks kiidetud arvamus ütleb selle ka selgelt välja. tegemist on Euroopa ühise küsimusega, on iseenesestmõistetav, et Eurotsooni või euro stabiilsuse tagamine ei ole mitte ainult Eurotsooni liikmesriikide huvides. ka need liikmesriigid, kes Eurotsoonis ei ole, saavad osaleda, kui nad seda soovivad, püsiva mehhanismi ellurakendamises ja kui nad seda soovivad, võivad nad osaleda ka äh, tegevustes, mida rakendatakse ellu selle mehhanismi raames nagu seda tehakse praeguste ajutiste mehhanismide raames. täna räägime ka meie üleüldisest vastusest majanduskriisile ning Euroopa stabiilsusmehhanism on üks põhilisi vahendeid, me peame selles osas kiiresti edasi liikuma. loomulikult see, et me peame kiiresti tegutsema, ei tähenda, et me peame kiirustama, me peame asja üle järele mõtlema ja otsused, mis me võtame vastu järgmistel nädalatel, mõjutavad oluliselt meie ühist tulevikku. seega peame väga selgelt välja ütlema, millises suunas tahame liikuda. me oleme kõik nõus sellega, et me peame reforme kiirendama selleks, et tagada finantsstabiilsus, suurendada samuti meie majanduse konkurentsivõimet ning eri riikide majanduste üksteisele lähendamist nüüd jääb aga lahendada see küsimus, et millise tee me valime ja kõige parem meetod on ikkagi ühenduse meetod. Euroopa stabiilsusmehhanism aitab tulevikus kindlasti palju kaasa just nimelt selle lähenemise väljakujundamisele. komisjoni arvates on kõik tingimused tagatud, et äh, alusleping äh, lihtsustat-, lihtsustatud menetluse käigus läbi vaadata vastavalt artiklile nelikümmend üks lõige kuus. ka meie oleksime eelistanud liikuda edasi kiiremini, kasutades rohkem sügavuti Euroopa Liidu süsteemi. aga teades, et uued sammud ei vähenda Euroopa Liidu pädevust, ja et tegelikult see suurendab meie ühist võimet äh, saada hakkama uute väljakutsetega, kuigi seda aluslepingu selgesõnaliselt kirjas ei ole. tahaksin siin rõhuda äh, mõningatele sisulistele küsimustele, mis aitavad meil luua vastutustundlikum ning ühtsem ja tugevam Euroopa Liit. esiteks solidaarsus me räägime siin ühest Euroopa Liidu põhiväärtusest ja ähm, selles osas tuleb väljenduda väga täpselt, kui rääkida siin aluslepingute muutmisest, siis komisjon on ikka ja jälle meelde tuletanud, et selline aluslepingu muutmine ei saa kuidagi kahjustada solidaarsusmehhanismi, mis on artiklis sada kakskümmend kaks Euroopa Liidu toimimislepingus, mida kasutatakse siis, kui ühes liikmesriigis on suuri raskusi nüüd sellest tulenevalt ja vastupidiselt mõningate arvamusele artikkel sada kakskümmend kaks ei ole see, mida me siin muudame. solidaarsus käib käsikäes vastutustundlikkusega, ilma vastutustundeta solidaarsust ei ole ega ka vastupidi. see kehtib osaliselt kindlasti ka finantsvastutustunde ning äh, solidaarsuse osas sellest juhindume ka stabiilsuse mehhanismis, mille raames pannakse paika väga ranged kriteeriumid, see tähendab, et kõikidel liikmesriikidel peab olema vastutustundlik finants- või rahanduspoliitika. loomulikult seda saab saavutada läbi suurema koordinatsiooni, tugevama järelevalve, see on ju kõige olulisem õppetund, mille saime majanduskriisist Euroopa Liidu äh, poliitika Eurotsoonis kujutab endast alust tulevasele stabiilsusmehhanismile. me peame tugevdama Euroopa majandusvalitsemist, see tähendab, me peame seda laiendama, süvendama selleks, et tagada Eurotsooni stabiilsus ning ka Euroopa Liidu stabiilsus tervikuna. see tähendab, et me ei pea siin rääkima mitte ainult eelarvepoliitikast, vaid ka majanduspoliitikast, struktuurireformidest, see on ju ka Euroopa semestri äh, teemaks. sellele protsess pandi sellele protsessile pandi alus komisjoni dokumendiga ning dokumendis on selgelt kirjas, et äh, praegusest poliitikast ei piisa, me peame praegust poliitikat muutma, tegutsema rohkem ühiskoos, üheskoos ja mitte eraldi, meie majandused peavad üksteisele lähendama ja me ei saa äh, siin lubada endale seda, et loome uusi lahkhelisid. samad eesmärgid on ka kuuel ettepanekul, mille tegi komisjon ja mis moodustavad ühe tervikliku paketi ja ma loodan, ja ma tean, et Euroopa Parlament on väga tugevasti toetanud ja tänan teid selle eest. tänu teile komisjonil on võimalik äh, seda protsessi äh, võimaldada kuni selle ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseni tänu äh, või nende reformide raamesse mahub ka tulevane stabiilsuse mehhanism. ma olen täiesti veendunud, et meie lähenemine on see õige ning igalühel on selles protsessis oma roll mängida. ja loodame, et kõik pooled osalevad äh, tulevasel Euroopa stabiilsusmehhanismi ellurakendamisel, väljatöötamisel väga aktiivselt nüüd äh, õigest lähenemisest ei piisa, lähenemist äh, tuleb ka tegelikult õigesti kasutada. meil on vaja selgeid, äh, lihtsaid reegleid. meie demokraatlik süsteem põhineb Euroopa Parlamendi poolsel kontrollil. ühtlasi mõtlen ma siin püsivatele institutsioonidele, mis on kahekümne seitsmele liikmesriigile ühised, mis tagavad terve Euroopa Liidu sidususe, ma mõtlen siin näiteks ka liikmesriikide võrdsusele aluslepingutes ning koostööle, mis tähendab seda, et liikmesriikide ellurakendatavad tegevused ei tohi negatiivselt mõjutada Euroopa Liidu tasemel tehtavat koostööd. me peame tagama selle, et poolel teel meil osa ideest kasuma ei läheks, kaduma ei läheks ja ei äh, viiks endaga kaasa terved ideed. nii et peame tagama koostöö liikmesriikide vahel ning liikmesriikide institutsioonide vahel. peame tegutsema Euroopa Liiduna selleks, et väljuda kriisist, et luua tugevad alused konkurentsivõimelisemale, rikkamale Euroopale, stabiilsemale ning samuti kaasavamale Euroopale. just nimelt selles vaimsuses äh, peame rakendama ellu oma tegevusi ja ma loodan, et selles osas äh, saame olla kindlad ka teie toele, suur aitäh uh,! suur aitäh, härra president ja Euroopa Rahvapartei nimel kõigepealt härra Elmar Brokk. härra komisjoni president, lugupeetud kolleegid on täiesti selge, et meil on vaja õiguskindluse tagamiseks lepingulisi dokumente. selleks on põhiseaduslik vajadus. seetõttu me räägime ka lepingu muutmise vajadusest. meil on vaja tagada euro stabiilsus pikemas perspektiivis ühenduse poliitika tuleb vastavalt kaasata. meil on olemas vastav sõnastus, teisalt me näeme aga ka ohtu. me näeme, et me võib-olla ei suuda õigel ajal otsuseid vastu võtta ja selle tagajärgi saaksime me kõik tunda valuutaliit kuulub ühenduse pädevusse. see, see on koht, kus ühenduse pädevust ei tohi mitte mingil juhul mitte ühegi ettekande alusel õõnestada liikmesriigid teevad tihedat koostööd, nad võivad sõlmida omavahel kokkuleppeid selleks, et kasutada ühenduse institutsioone. see peab olema võimalik, kuid vale oleks, kui me loome paralleelseid struktuure, mis lähevad järjest kaugemale üksteisest, mis järjest eemalduvad ning mis õõnestavad ühenduse sidusust ma näen siin lõhenemise ohtu, kui me ei võta õigeid samme. siinkohal me peame selgelt aru saama, et ühenduse meetodil ei ole sama kaal kui individuaalsetel meetoditel. me peame toetuma aluslepingule ja kui me tahame äh, ühenduse poliitikaid ajakohasena hoida, siis peab meil olema ka võimalus aluslepingus kiiresti ja adekvaatselt muudatusi sisse viia. meil on vaja õigeid struktuure. meil on vaja sisse viia niisugused tingimused, mis tagavad kõikide, ka väikeste liikmesriikide võrdsed õigused. kui me peame silmas konkurentsivõime paketi, siis äh, igal juhul peame me kõigepealt lähtuma ühenduse huvidest. stabiilsuse ja kasvu pakt peaks põhinema ühenduse meetodil. siin ma näen, et seda tahetakse asendada konkurentsivõime paketiga ja ma leian, et asi nõuab tõsisemat arutelu. me teame, kui lähedal on kahekümne neljas märts ja kui lähedal on saabuv esmaspäev. me ei saavuta kahtlemata ideaalset lahendust, aga kui me tahame võtta vastutuse, eh, siis me peame tegutsema vastutustundlikult, sedasama me peame nõudma ka nõukogult ka komisjon koos nõukoguga peab olema parlamendi käsutuses, et neid olulisi probleeme veel arutada. me ei saa jätta väiksemaid liikmesriigi, riike halvemasse olukorda, sellele me peame samuti mõtlema. ma leian, et äärmiselt oluline on saavutada optimaalse ajaga optimaalne lahendus ning ma väga loodan, et nõukogu äh, toetab sellist lähenemist. suur aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Roberto Gualtieri. lugupeetud president tegemist on otsustava ajajärguga Euroopa Liidu tuleviku jaoks. Euroopal on vaja tõelist majanduslikku valitsemist ning seda on vaja eriti neil riikidel, kes on euro kasutusele võtnud. me tervitame seda, et luuakse mehhanism, mis aitab siis alaliselt kriise lahendada ja mis võimaldab luua toimiva majandusliku juhtimise, olgugi et meil on veel reservatsioone poliitilisel ja juriidilisel tasandil. selline protsess võib tunduda ohtlik mõneti, aga ma kuulsin hea meelega seda, et siin te ka jagate meie kaartusi. minu jaoks on väga oluline järgmine. kuidas konkreetselt hakkab see mehhanism tööle? kas seeläbi tugevdatakse Euroopa Liidu majanduslikku juhtimist või siis on tegemist äh, ühe sammuga mehhanismi poole, mis äh, oleks eelkõige just valitsuste vaheline. ja millega tugevdatakse jällegi Prantsuse-Saksa pakti. millisele rajale äh, me selle rongi asetame ning kes seda vedama hakkab. artikli sada kolmkümmend kuus on mehhanism ette nähtud, aga komisjoni arvamuses me näeme, et kogu see süsteem peaks toimima Euroopa Liidu majandusjuhtimise ähm, toimimisel ning äh, see kataks äh, nii ähm, stabiilsusmehhanismi kui ka ähm, majandusjuhtimist saja kolmekümne kuuenda artikli äh, muudatuses enam ei räägita sellest, mis meie jaoks oli oluline. ma leian, et äh, oleks vaja koheselt ära täpsustada, kuidas äh, see mehhanism toimima hakkab ning milline saab olema komisjoni roll siin, kuidas toimivad sekretäriaadid ja me sooviksime teada, mida arvab ka Euroopa Nõukogu praeguse finantsstabiilsusmehhanismi toimimisest, milline saab olema Euroopa Parlamendi roll, kas meil see saab olema mingisugune roll? kas artikli sada kolmkümmend kuus muudetakse või Euro-, või nõukogu tuleb välja avaldusega, mis võimaldab seejärel parlamendil kõnelejad katkestatakse ning nüüd Alde nimel härra Verhofstadt. Oh okei Would you like to answer the question, Mr Gualtieri? kas te soovite vastata küsimusele, härra Gualtieri? Gualtieri. jah, aitäh. kas te olete aru saanud, et valitsustevahelises koostöö, koostööl öö, äh, oleks parem öö, äh, selles oleks parem kaal kodanike soovidel, mitte aga Euroopa superriigil nii-öelda, kas te olete sellest aru saanud? io sto caldeggiando il rispetto dell'unione europea e del jah ehm, mina pean lugu Euroopa Liidust ja tema pädevustest, mis vastavad aluslepingutes kirjal olev, kirjas olevale. ma arvan, et see on parimaks viisiks tagada seda, eh, et me esindame otseselt ka Euroopa Liidu kodanikke. härra Verhofstadt. ma usun, et äh, härra president, me võime rahulduda äh, härra äh, president Barroso sõnavõtuga lepingute muutmise kohta. nüüd peame meie oma arvamuse kujundama ja ma usun, et me peame seda tegema enne kahekümne neljandat märtsi, sest et siis toimub ikkagi väga oluline nõukogu. kas on võimalik lihtsustatud menetluse osas leida üksmeel, eks paistab, ma usun, et on siiski veel ka teatud tingimused, mis tuleb enne täita, esimeseks neist oleks see, et me peame üritama tagada selle, et mehhanismi juhib niivõrd palju kui võimalik komisjon, komisjon. ja siin on väga tugevaid argumente selle poolt, te olete kindlasti näinud, et EFSM on viis miljardit võlakirja eraldanud turgudele viieks aastaks, viiendal jaanuaril. ning me oleme näinud, et kahekümne viiendal jaanuaril samuti tehti ka ähm, samasugune eraldis viie miljardi ulatuses äh,. valitsuste äh, vahelise süsteemi poolt turgudele pandud äh, intress oli kahekümne kaheksa, äh, kaheksakümne üheksa protsendiline EFSM-i oma aga kaks koma viis, nii et siin me näete, et see protsent oli palju madalam, tegemist on olulise aspektiga. ühenduse meetodil on palju tõhusamad tulemused kui valitsustevahelisel meetodil. teiseks tuleks vaadata, kas ei ole võimalik artikkel saja kolmekümne kuue muutmist kasutada selleks, et äh, majandusliku juhtimise paketti tugevdada, see on praegu ju ka laua ja proua Wortmann Kool ja teised äh, on praegu kuue ettepaneku kallal töötamas ning äh, siin on veelgi vaja rohelist tuld nõukogult selleks, et komisjon saaks menetlusega alustada, ma arvan, et selle probleemi võiks samuti lahendada artiklis sada kolmkümmend kuus, kui me kasutame artiklit sada kolmkümmend kuus, ehk siis alalist kriisiohjamismehhanismi, siis sellisel juhul komisjon saaks automaatselt menetlusega algust teha ning selleks ei oleks vaja pööratud kvalifitseeritud häälteenamust nõukogus. seda teiseks ja ma arvan, et me peaksime sellega arvestama ka oma arvamuse kujundamisel ja ütleksin seda ka härra Prokile, härra Gualtierile, kes meie komisjonis on raportöörideks. ja kolmandaks ja viimaseks tahaksin ütelda, et härra Prok ja härra Gualtieri, kes on raportöörid Äh, peavad äh, üritama nõukogult saama ka teatud äh, vastuseid, mitte ainult ka praeguse paketi osas, vaid kõige selle osas, millest on räägitud viimastel päevadel, konkurentsivõime pakett, valitsustevaheline meetod, paljud riigid on selle vastu ja me näeme, et nõukogus on täielik lõhenemine selles küsimuses. ma usun, et meil peab olema ikkagi nõukogu poolt antud tagatised selle teise paketi puhul majandusjuhtimise osas, Äh, kohaldatakse ikkagi ka jälle ühenduse meetodit ja miks? seda seetõttu, et valitsustevaheline mudel ei toimi. kujutage ette, et konkurentsi eeskirjad Euroopa Liidus oleksid nõukogu pädevuses. kui palju oleks sellisel juhul äh, trahve määratud ettevõtetele, kes ei pea kinni konkurentsi eeskirjades ja ma ütlen teile, kui palju, mitte kunagi mitte ühtegi sellist trahvi ei oleks määratud ettevõtetele, kes eeskirjadest kinni ei pea ja nii läheks ka nende reeglite puhul ja seetõttu ma nõuan, et need kaks raportööri omalt poolt nõuaksid komisjonilt tagatisi, et ühenduse meetodit kasutataks selle uue paketi puhul. suur aitäh ja proua Rebecca Haans Roheliste nimel. ja härra president, meine damen und herren. härra president, austatud daamid ja härrad, ma usun, et siin on selgelt näha, et Euroopa Parlament mõistab, miks kasutatakse lihtsustatud menetlust, me oleme hädaolukorras. ma usun aga ka kindlalt, et Euroopa Parlament ei pea õigeks lähenemist kriisi lahendamismehhanismi jõustamisel edaspidi peaks parlamenti äh, kindlasti rohkem kaasama. ma sooviksin äh, väljendada äh, veel väga kriitilist suhtumist ühe mentaliteedi järjest laiemasse levikusse ma näen, et äh, Euroopa äh, kodanike seas on järjest vähem inimesi, kes saavad aru sellest, mida otsustatakse, millal, millega äh, tegeletakse. me näeme, kuivõrd, kuidas kreeklased tundsid pahameelt, kuidas iirlased tunnevad, et kõike tehakse nende arvelt, sama tunnevad sakslased. inimesed ei saa aru olukorrast ja äh, tõepoolest, nõukogu on nagu äh, must kast, millest toimuvast ei saa keegi väljaspool seisjatest aru. meil on vaja läbipaistvust, vastasel korral me kaotame järjest rohkem, järjest kiiremini no, äh, usalduse kodanike silmis, kiiremini kui me sellest ise arugi suudame saada. kui me tahame olla usaldusväärsed, siis me peame kasutama lihtsustatud menetlust me peame aga olema valmis täitma parlamendi kohustusi kodanike esindajana. me peame Lissaboni lepingu tõepoolest jõustama ja härra Barroso ning valitsusjuhid peavad nägema, et parlament tõepoolest seisab head demokraatia eest Euroopas. me näeme kummalisi arenguid Euroopas, me näeme erastamise levikut, me näeme kriisi lahendamisel väga autoritaarse poliitika rakendamist, mis tihti pärineb Saksamaalt. me jõuame niimoodi tõelise katastroofi lävele. me peame mõtlema, milline kriisi lahenduspoliitika on õige, kuidas tagada suuremat solidaarsust. me peame sellest rääkima ja me peame sellest rääkima kodanikele, kuidas me teisiti suudame tagada kriisist väljumise sooviksin rõhutada, et ma usun, et me peame valmistuma selleks, et eh, avada, eh, et tõepoolest reaalsuses teostada solidaarsust ka teiste Euroopa riikidega, kes seda edaspidi vajavad, meil on vaja eh, suuremat läbipaistvust, meil on vaja meie vahendite suuremat likviidsust kõneleja katkestatakse korduvalt. me peame rääkima euro võlakirjadest meil on vaja selgust ja me peame mõtlema ka sellele, kuidas me oma tulude poliitika edaspidi kujundame. vabandage, et ma oma ajast üle lähen, aga põhimõtteliselt on meil vaja rohkem ruumi sellise arutelu jaoks, et me saaksime probleemides selgust. suur aitäh, nüüd äh, konservatiivide reformistide nimel palun Ashley Fox suur tänu, härra president, mina toetan ning minu fraktsioon samuti toetab seda muudatust aluslepingus, sest et me soovime stabiilsust Eurotsoonis, kuigi Ühendkuningriik ei kuulu Eurotsooni ja ma loodan, et ta kunagi ka Eurotsooniga ei ühine, siis on ikkagi meie huvides see, et Eurotsoon oleks edukas pool äh, Ühendkuningriigi ma-, kaubandusest leiab aset Eurotsooni riikidega ja seega ka Ühendkuningriik soovib kõike paremat Eurotsoonile ja me loodame, et välja käidud stabiilsusmehhanism pakub toetust keskpikas ning lühikeses perspektiivis. mina loodan, et parlament tegutseb vastutustundlikult ning kiidab heaks selle äh, muudatuse, mille käis välja nõukogu, aga pikemas plaanis, kui euro jääb ellu ja on edukas, siis on vaja radikaalsemaid muudatusi. härra Barroso, ükskõik kui palju järelevalvet äh, teil ka ei oleks ja ükskõik kui palju majandusvalitsemist, siis põhimõtteliselt, kui riigid nagu Portugal, Kreeka ja Iirimaa jäävad Eurotsooni, siis peavad nad muutuma oluliselt konkurentsivõimelisemaks, sama konkurentsivõimeliseks nagu Saksamaa ja just nimelt sellele peaks teie komisjon oma jõupingutused suunama. suur tänu, nüüd palun härra Lotar Biski kuue nimel. aitäh, härra president, austatud daamid ja härrad, Lissaboni leping on juba mõnda aega jõus olnud kuid väheste kuude jooksul tuleb teda juba teist korda muuta selle põhjuseks on väidetav tungiv vajadus fikseerida selles mehhanismid, mis on vajalikud demokraatlikuks arenguks. me oleme näinud, kuidas pankade päästmiseks on kulutatud tohutuid summasid, minnes mööda parlamentidest. nüüd Euroopa Nõukogu soovib ähm, osade liikmesriikide toetusel kiirmenetlusega äh, muuta aluslepingut. kui niisugune käitumine muutub normiks, siis Lissaboni lepingus ette nähtud menetluste rakendamine kaotab mõtte. tänan. suur tänu, järgmiseks kõnelejaks EFT nimel palun William Dartmouth. suur tänu, härra president. esialgu oli tegemist tolliliiduga, ei millegi rohkem, aga siis sai sellest poliitiline liit ilma ka tõelise demokraatliku võimata, siis edasi sai sellest rahaliit või peaaegu rahaliit, sellepärast et kümme liikmesriiki on piisavalt mõistlikud, et sellest eemale hoida. nüüd on meil aga võlaliit ja see võlaliit lihtsalt enam ei toimi. vaadake, milline on Saksa pundi intressimäär. kui rahaliit tegelikult ka toimiks, siis kõik rahaliidu liikmed, kõik Eurotsooni liikmed sa-, peaksid saama laenata raha sama intressimääraga. kuid nii olukord ei ole. hetkel maksab Portugal neli koma kakskümmend kaheksa protsenti rohkem kui Saksamaa, Iirimaa viis koma üheksa protsenti rohkem, Kreeka kaheksa koma kakskümmend viis protsenti rohkem. ja nagu härra Kulti-, Kulteri ka ütles, siis tegemist on kriitilise hetkega, ma ei eelda, et Rahvapartei või sotsiaaldemokraatide esimehed nõu-, mõistavad selle olulisust, kes siin pead raputavad, aga ma arvan, et väga peagi nad peavad seda mõistma. Teie probleem ja peamiselt ongi see just teie oma äh, seda saaks paremini lahendada läbi valitsuste vahelise koostöö. majandusvalitsemine on lihtsalt lõks ja mis veelgi olulisem, siis eh, ei ole selleks ka mingisugust mandaati. mitte keegi ei ole kunagi maininud ega isegi mõelnud selle peale, eh, kuidas rahvusriikide maksumaksjad äh, kannatavad, kui teie olete sellise väga nõrga impeeriumi üles ehitanud. tuletan teile meelde, et meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, üksteist äh, äh, maksavad rohkem Euroopa Liitu, kui nad tagasi saavad, kuueteist liikmesriigi puhul on olukord teistsugune. nii et vaatame ikkagi, kes nüüd Euroopa Liitu panustab ja kes mitte. kui me vaatame siin Saksa maksumaksjat, siis ma ei usu, et nemad küll sellise mm, naljaga väga pikalt enam kaasa lähevad. William Jennings Bryan ütles tuhande kaheksasaja üheksakümne kuuendal aastal, et rahvas ei pea raha võimu all kannatama. kõige olulisemalt tahaksin aga täna öelda komisjoni presidendile, et te ei löö risti Ühendkuningriigi ning ülejäänud Euroopa Liidu maksumaksjaid ühisvaluuta külge Bruno Golnis. suur aitäh, härra Bruno Golnis järgmisena. esmalt äh, skandaali kohta, äh, milleks on lihtsustamise menetlus meil ei ole tegelikku arutelu, ka konsultatsiooni ei ole olnud rahvaga ometigi teema ei ole vähem oluline. me muudame finantsstabiliseerimisrahastu eh, püsivaks, aga millega see tegeleb? Eh, suurendab Euroopa võlga, eh, suurendab nende riikide võlga, kes on juba üle pea võlgades ja nii edasi, tegemist on hullumeelse poliitikaga rahanduse vallas selle kohta on ka Prantsusmaal ilmunud humoorikas raamat. kus äh, räägitakse aukude täitmisest, aga selleks, et neid täita, kaevatakse mujal uusi auke. me räägime konkurentsivõime paktist ning vastavalt äh, äh, Prantsuse riigisekretäri sõnavõtule on tegemist tegelikult väga karmi eelarvepoliitikaga äh, ning eelarvet, eelarvepoliitikate harmoneerimisega. tegemist on kõikide poliitikate ühtlustamisega, mis mõjutavad konkurentsivõimet, olgugi et tegemist võib olla liikmesriikide pädevusega, ehk teisisõnu, äh, kõikjal eurotsoonis hakatakse kehtestama äh, Saksamaa poliitikat, miski sellest aga ei ole meile vastuvõetav, samuti ei ole meile vastuvõetav Euroopa Liidu eelarve tõstmine ning eh, erimaksude eh, eh, loomine, et seda eelarvet täita, on vaja hoopis muid lahendusi. suur aitäh, president Barroso! jah, esmalt suur aitäh nende sõnavõttude eest. ma tahaksin esmalt tänada raportööre härra Pruuk ja härra Gualtierit märkuste eest, mis nad tegid ühenduse meetodi olulisuse kohta ja ettevaatust tege-, ettevaatust äh, valitsuste vahelise meetodi äh, teilt kõrvalekaldmine on ohtlik ja teil on siin õigus. komisjon on omalt poolt toetanud äh, läbivaatamist, sellepärast et me leiame, et tegemist on siin sellega, et me peame leidma, kuidas vastata tekkinud väljakutsetele olukorras, kus aluslepingus ei ole selleks meile pädevust, sest stabiilsusmehhanism ei olnud aluslepingus. liikmesriigid otsustasid selle mehhanismi loomise kasuks ükshäälselt ning otsustasid seda teha valitsuste vahelise meetodi alusel. see otsus on liikmesriikide käes. ma muidugi ei varja teie eest seda, et ma toetan kõiki neid, kes soovivad kiiremini edasi liikuda valitsustevaheline meetod võib äh, olla küll äh, edasiminekuks, aga meie eelistame ühendusmeetod ja abil kiiremini äh, veel liikuda. aga tuletage meelde, et Schengen või vabadusele õigusel põhinev ala, kõik need suured algatused on valitsustevahelise meetodi alusel tehtud, nii et kas me ei peaks nüüd toetama seda, mis võib-olla täiel määral ei lähe kokku sellega, mida meie eelistame, ehk siis ühenduse meetod, aga tegemist on siiski meie ühise suutlikkuse tugevdamisega eh, selliste välja, sellistele väljakutsetele vastamisel, mida me ei ole suutnud ette näha ja mille jaoks ei ole mehhanisme aluslepingutes. ma arvan, et me peaksime sellele vastama jaatavalt ja seetõttu ka komisjon toetab aluslepingu läbivaatamist, aga jah komisjon eelistab ühenduse lähenemist muidugi. seda arutelu oleme me pidanud äh, ka varem, ka otsuse ettevalmistamisel rääkisime sellest, osad tahtsid isegi äh, artikli sada kakskümmend kaks muuta ning äh, kõrvaldada juba Rooma lepingutest peale olemasolev pädevus, mina olin aga selle vastu. ja ma võin ütelda, et see uus pädevus mida me saame nüüd edasi arendada, isegi kui see ei on täiesti olemas, olgugi et ta võib-olla ei allu täiel määral ühenduse meetodile komisjon omalt poolt äh, teeb kõik äh, õiguslikud või muud algatused, mis on vajalikud selleks, et tagada tulemuse mehhanismi kooskõlastatud toimimine, seda äh, eriti just Eurotsooni siseselt vastavalt lepingutest tulenevatele õigustele. nii et meie seisukoht on siin väga selge ja ma tahaksin siis teiega jagada neid kavatsusi. osad teist rääkisid sellest, et ühe ja, et liikmesriikide vahel on erimeelsusi, nagu näiteks Ühendkuningriigi ja Eurotsooni vahel. enamasti ma sellist vahet ei taha teha, aga siin teatud vahe siiski on. peamiseks vaheks on see, et Eurotsooni võlakoormus on tunduvalt väiksem kui Ühendkuningriigi võlakoormus. ja see on ka põhjuseks, miks Eurotsooni probleemid, nagu osad teist ka ütlesid on eelkõige just äh, seotud konkurentsivõimega, mis on ka põhjuseks, miks me üritame leida lahendusi just konkurentsivõime osas ja ka konvergentsi osas. ja isegi kui osad ei ole nõus meiega, siis võimaldage meil edasi liikuda Eurotsoonis suurema konvergentsi suunas Äh, laske seda teha neil, kes seda soovivad, sellepärast et äh, siin ei räägi sellest mitte ainult äh, föderalistid, kes tahavad rohkem valitsemist Euroopa Liidus, vaid turud nõuavad sellist valitsemist ning neid tuleb kuulda võtta. turud nõuavad praegu Euroopalt kindlameelset käitumist selleks, et kaitsta Eurotsooni ja nad nõuavad meilt ka selget valitsemist ühenduse meetod jah, enamasti pakub suuremaid tagatisi eh, kui eh, süsteem, kus eh, li-, liikmesriigid ja valitsused otsustavad. ja see on ka põhjuseks, miks me peame uutel põldudel tööle asuma, muuhulgas konkurentsivõime osas, see aga on osaks juba tulevaste päevade aruteludest, ma arvan aga, et komisjon on siin äh, Äh, positiivse otsuse teinud, me toetame selgelt äh, lepingu läbivaatamist, samas aga nõuame, et kõik pööraksid suuremat tähelepanu sellele, et ei loodaks mehhanisme, nagu ütles ka härra Elmar Brok, mis äh, lo-, tooksid endaga kaasa uusi lõhesid. Euroopa Liidu institutsioonid on need, kes saavad tagada liidu toimimise tervikuna. komisjon Äh, toimib Eurotsooni ja ka teiste riikide huvides. nii et äh, olgem tähelepanelikud ja ärgem selles osas ning ärgem loogem selliseid äh, mehhanisme, mis tekitavad probleeme ja lõhesid, sest meie tahame edasi viia kogu Euroopa Liitu Euroopa Liidu vaimus, milleks on solidaarsus ja vastutusvõime. suur aitäh! suur tänu, nüüd teised kõnelejad, kõigepealt kolleeg Manfred Weber, palun. austatud parlamendi president, austatud komisjoni president, kolleegid, see vaidlus praegu näitab, et juba aasta aega, mil Lissaboni leping kehtib, seisavad meie ees ikkagi väljakutsed, mida me ka selle abil ei saa lahendada kui me räägime täna sellest lepingust, siis arvestades liikmesriikide olukorda, äh, äh, ei ole mõeldav, et aluslepinguid hakatakse veelgi suuremal määral diskuteerima niisugustes riikides nagu Suurbritannia või Tšehhi Vabariik. meil äh, on vaja liikmesriikide suuremat panust, aga liikmesriigid ei anna seda panust, sellisel juhul peab Euroopa Liit omalt poolt tegutsema Eh, meil on vaja eh, näidata, et eh, Euroopa Liit tegutseb ja et meie lepingud toimivad. meil on vaja olukord kontrolli alla, alla saada ja seetõttu meil on vaja tugevat Euroopat. me peame püstitama olulisema küsimuse, millel põhineb meie Euroopa projekt praegu aastakümneid oli meie eesmärgiks tagada rahu meie planeet, meie kontinendil noorte inimeste jaoks oli oluline õppimisvõimalus. Need on probleemid, mis on lahendatud, ma ei suuda ette kujutada, et Euroopas võiks puhkeda sõda. meie noored saavad õppida teistes riikides, aga nüüd on meie vaenlaseks üleilmastumine. me peame selle probleemi lahendama me, kui me tahame saavutada inimeste usaldust, siis me peame mõtlema sellele, millel me, mis on meie eesmärgid, millel me üldse põhineme, mis on meie ülesanne siin kui praegu tulevad kokku maailma suurriigid eh, Brasiilia, USA ja teised, eh, siis eh, kes esitab küsimuse, kas me peame piisavalt silmas sotsiaalseid aspekte, kas seda küsivad hiinlased? ei, seda peame meie küsima. kes mõtleb keskkonnakaitsele? seda ei tee ameeriklased, seda peame meie tegema. meie oleme need, kes on huvitatud maailmas rahu tagamisest seda on meile õpetanud meie ajalooline kogemus. kui me vaatame Tuneesiasse, siis me, me näeme, et nad tahavad õppida Euroopa mudelist. meil on väga atraktiivne elumudel ja kui me räägime oma kontinendi toimimisest, siis me peame rääkima lihtsalt, et inimesed saaksid meist aru me peame jõudma inimeste südameteni, me ei pea pöörduma nende peade poole, me peame rääkima nende südametega. tänan. Eh, palju tänu, sõna saab härra Rosso suur aitäh härra Weberile, et ta minu küsimusega nõus on, ma loodan, et härra Barroso võib-olla saab ka sellele vastata, sest et see on peamiselt suunatud talle. ma toetan äh, aluslepingu muutmise eesmärkega, mind paneb muretsema see mehhanism, aga lihtsustatud äh, menetlus nõuab seda, et kõik kakskümmend seitse rahvusparlamenti oleksid äh, selle aluslepingu muudatusega vähemasti nõus. Neil on kuus kuud aega otsustada, mida nad arvavad. nüüd, kui me otsuse võtame vastu nõukogu tegi oma otsuse detsembris, aga lõplik otsus tahetakse teha märtsis, kuidas see võimalik on, me peame ootama vähemasti juunikuuni. Eh, ma vastaksin hea meelega, see on tõepoolest õige, et liikmesriigid on lepingute isandad, nende kätes on otsustusjõud, aga me peame püüdma eh, selle poole, et eh, see küsimus ja kõik muud küsimused, mis meie ees seisavad, Äh, leiaksid piisavalt arutelu, et me pühendaksime sellele ka piisavalt aega äh, ning me pühendaksime piisavalt tähelepanu ka üleilmastumise küsimustele, seetõttu aja küsimus äh, ei ole minu meelest praegu siiski nii määrav, meil on piisavalt aega, aga meil on vaja korralikke häid vastuseid. president Schulz, I received a letter from you, Mr Schulz. härra Schulz, siia on jõudnud kiri, et kõnelejate nimekiri on tekitanud segadust, ma selgitan seda pärast arutelu, palun, teil on sõna. see on võib-olla meievaheline küsimus, me saame sellest pärast rääkida, kõigepealt tänan, et te äh, siiski mulle sõna andsite väikese viivitusega küll võib-olla me äh, suudame suure reformi käigus läbi viia ka äh, oma kojas mõned väikesed reformid. Äh, meie ees seisvad ülesanded on keerulised. lepingu muudatuse arutelu näitab, et me oleme tõepoolest väga raskes olukorras kui me räägime ühenduse meetodist, siis see juhib tähelepanu kõrvale võimaluselt, et see meetod võib ka ebaõnnestumiseni viia ma kordan veel kord, me oleme äärmiselt raskes olukorras ja seetõttu me peame eneselt küsima, mida me saame teha selle heaks, et eh, meie ettevõtmine ei nurjuks, vaid eh, me saavutaksime edu. ma ei pea silmas ratifitseerumis, ratifitseerimise ebaõnnestumist, vaid Euroopa kui eh, sellise edasiarendamist Euroopa kui terviku edasiliikumist, see on palju olulisem, sellele tuleb pöörata tähelepanu. meil on kolm institutsiooni, see on põhimõttelise tähtsusega küsimus, pära-, kriisist on juba äh, aasta ja ma tahaksin küsida, milline on meie valuuta väärtus praegu? Äh, üks dollar kolm koma kolmkümmend viis on olnud ka üks seitseteist, nüüd me oleme jõudnud sellisesse olukorda, et me mõõdame euro väärtust siiski väli, selle väärtusega, mis tal on eh, muu maailma silmis ja tegelikult muu maailma silmis on euro väärtus stabiilne kui ta aga ei ole stabiilne, siis me võime selles süüdistada liikmesriikide juhte, kes ei suuda tagada ühtsust. probleem ei ole selles, et Euroopa ei saa tegutseda ühtselt selle tõttu, et meil ei ole vastavaid instrumente. probleem on selles, et Euroopa ei suuda jõuda kokkuleppele, milline peaks olema ühtne lähenemine. ja me, kes saab sellele küsimusele vastata, kas eh, see, kes on selles süüdi, kas see on komisjon, kas see on parlament? Eh, ma süüdistaksin siin eh, liikmesriikide juhte, kes ei ole valmis tegutsema ühtselt, kes ei ole valmis kasutama kõiki vahendeid selleks, et tagada ühtne valuuta, mille alusel võiks arendada edukat sotsiaalpoliitikat ja veel üks märkus, mis toimub Euroopas, see toimub lepingute äh, alusel, äh, kui see aga toimub kui me aga tahame luua lepingu väliseid mehhanisme, äh, siis tekivad sellega probleemid, kui me tahame teha uusi mehhanisme lepingute siseselt, siis peavad sellega tegelema Euroopa institutsioonid sellele tuleb anda lepinguline raamistik, see on komisjoni ülesanne, ainult komisjonil on selleks seadusandlik legitiimsus. ja e, seda e, saab komisjon teha koostöös parlamendiga. E, need mõtted tekkisid mul teie ettekande põhjal ning samuti Kolteeri ja Broki kõnet kuuldes Euroopa oht seisneb selles, et kui me oleme maailma kõige suurem majandusruum viiesaja miljoni elanikuga, äh, siis me oleme tugevad vaid siis, kui me tegutseme ühtselt. Äh, kui me aga lubame enne selle lagunemist kahekümne seitsmeks äh, osaks, siis oleme me, me maailma mastaabis tähtsusetu me peame silmas pidama ka seda, mis maailmas toimub, kui me vaatame, mis toimub Põhja-Aafrikas, siis me näeme, et seal ei ole ühtset eh, liini ning see muudab olukorra raskeks. Eh, kui Euroopa tahab olla maailma majanduse eh, liikuma panev jõud, siis peame me tegutsema ühtselt. kui me, see on ka põhjus, miks me räägime ühenduse meetodist me peame mõtlema sellele, kas Euroopa no, tahab olla tulevikuga ühendus eh, või tahab Euroopa laguneda üksikuteks riikideks. kõnelejad katkestatakse. kolleeg Ivo Strejček. kolleeg Ivo Strejček. Dámy a pánové, vztah k jednotné měně. Dámy a härrad, ükskõik millised meie suhtumine ka ühisvaluutasse ei oleks, siis ikkagi iga Euroopa Liidu kodaniku huvides on see, et euro ja eurotsoon oleksid stabiilsed, ükskõik kas me seda valuutat kasutame või mitte, see tuleneb meie majanduste omavahelisest äh, tihedast seosest. härra Barroso rääkis äh, siin finantsstabiilsuse tagamise vahendist ja viitas äh, sotsiaalpoliitika harmoneerimisele, majanduspoliitika harmoneerimisele, koordineerimisele. see avab tee maksuliidule ja sellist asja ei ole kunagi olemas olnud. ilma poliitilise liiduta sellist teist liitu olla ei saa. nii et täna see, millest me räägime, see võib oluliselt muuta olukorda erinevate liikmesriikide jaoks sest et Euroopa Liit on läbimas praegu suuri poliitilisi muutusi. ikka ja jälle kuuleme seda, et me soovime tugevamat Euroopa Liitu, aga küsige ka Euroopa Liidu kodanike arvamust, sest et aastakümneid on lihtsalt pidanud nõustuma, mitte aga oma arvamust avaldama. palun, Joe Higins härra president, uus finantsstabiilsuse tagamise vahend. Äh, Iiri valimiskampaanias need parteid, kes ilmselt äh, moodustavad valitsuse, lubavad, et Euroopa Valuutafondi ei looda ning et äh, praegused meetmed muutuvad leebemaks ja see on puhas vale. tahaksin esitada küsimuse härra Barrosole ma palun, et ta ei sekkuks va Iiri valimiskampaaniasse, vaid et ta nõuaks, et Iiri kodanikud saaksid teostada oma demokraatlikku õigust õig-, õigele infole. kas enne, kui uus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta mehhanism ellu rakendub, kas tõesti vähendatakse oluliselt intressimääru, kas tegelikult peaks ju ikkagi äh, finantsasutused ise oma kaotustega hakkama saama ja mitte kandma neid üle Iiri rahvale. meie Iiri kriisi lahendab töökohtade loomine ning sotsiaalküsimused, mitte aga vastupidine tegevus. suur aitäh, palun, proua Nicole Sinclair Uh, well, suur aitäh jälle kord me näeme, et see uhke poliitiline plaan äh, euro osas on viinud selleni, et Lissaboni lepet äh, tuleb jälle muuta. ärgem unustagem, et äh, Iiri referendumil öeldi ei sellele lepingule ja seejärel väideti neile, et nende majandust kaitstakse, kui nad liituvad ja ka jällegi peteti neid Äh, nagu ikka Euroopa Liit, kui ta teeb vea, siis ta ei vaata tagasi ja ei mõtle, mis on valesti läinud, vaid äh, tahetakse rohkem integreerimist ja tahetakse panna väikseid riike veelgi enam äh, kannatama panna. Te loote uusi raskusi neile ning need raskused loovad jällegi uusi raskusi väikeriikidele härra Barroso, jah, Ühendkuningriigil võib olla võlaprobleeme, aga kindlasti ei aita olukorda lahendada selliste riikide olukord nagu Iirimaa, kellel raha esmalt laenati. suur aitäh, proua Swinburne! Changing the treaty is not some lepingu muutmine ei ole miski, mida me peaksime kergekäeliselt tegema, eriti võttes arvesse, et Lissaboni lepe nõudis suurt tööd ja palju läbirääkimisi me peame mõtlema tõsiselt parlamendis, kuidas seda muuta. muutus on vajalik selleks, et pääs-, äh, aidata nõrgematel majandustel ellu jääda, aga need, kes äh, ei ole Eurotsooni liikmed, neid tuleb samuti toetada. Äh, liikmesriigid peavad täitma antud lubadusi ja stabiilsus- ja kasvupakti, aga me nägime, et on, et me ei suuda konkurentsivõimelisemaks muutuda maailma areenil, kui me ei võta vajalikke meetmeid kõik liikmesriigid äh, peavad eelkõige vaatama omaenda maksupoliitika ja äh, riigi kulutused läbi ning äh, realistlike programmide abil ümber kordama oma riigi majanduse. sest et meil on vaja tõsiseid reforme, tõsist ettevaatlikkust ning ainult seeläbi on võimalik meie konkurentsivõimet parandada. suur aitäh ja härra asepresident Šeftšovitš! Uh, suur aitäh, härra president ja suur aitäh kõikidele sõnavõtjatele. ma tahaksin samuti tänada Euroopa Parlamendi saadikuid selge toetuse eest ühenduse meetodile, tugevale Euroopa Liidule ja tulevase mehhanismi äh, korralikule kasutusele ma arvan, et meie arvamuses tuleb selgelt välja, et me toetame täiel määral Euroopa stabiliseerimise mehhanismi loomist ning me leiame, et tegemist on väga olulise osaga mosaiigist, mis aitab tagada jõukama ja tugevama Euroopa Liidu, me võtame vastu õigusloomulisi pakette majandusvalitsemise ning turgude kontrolli osas ja me alustasime äh, iga-aastase äh, kasvuaruandega äh, uut äh, poolaastat. täna me arutame olulisi küsimusi ja ma usun, et tegemist on positiivse otsusega, mis äh, märtsis vastu võetakse. see on tugevaks märguandeks neile, kes euro vastusõna võtavad. kui te no, jääte kihla euro vastu, siis läheb teie raha kaduma. ma arvan, et see on väga selge sõnum ja oluline. seega on see teema võtmetähtsusega, aga ma tean samuti, et on oluline see, et me peaksime kinni liidu pädevustest ning institutsioonide rollist. nagu me oma arvamuses ütleme, komisjon on samuti valmis kasutama oma ekspertiisi selle mehhanismi töös hoidmiseks, sellepärast et mehhanism peab toimima eh, kooskõlas vali-, eh, majandusvalitsemisega, eriti mis puudutab eh, majandus- ja finantspoliitika järelevalvet liikmesriikides, eriti just Eurotsooni riikides. osad teist on tundnud muret selle eest, et me loome liiga harmoneeritud Euroopa aga on ilmselge, et tulevased koostöömehhanismid on mõeldud selleks, et suurendada konkurentsivõimet ja korve-, konvergentsust ning kõik see puudutab kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki. see protsess, mida me läbime ning mis peaks kaasa tooma ka meie integreerituse kiirenemise ja meie koostöö kiirenemise äh, majandusvalitsemise osas, äh, kõike seda peaks tervitama, sellepärast et see muudab meie liidu tugevamaks. tahaksin eriti tänada meie kahte raportööri, härra äh, Brock ja Gutierit tiheda koostöö eest nende ideede eest, millega te olete välja tulnud ning ka väga hea konsultatsiooniprotsessi eest, mis on pidevalt toiminud. ma usun, et äh, see tõhus töö viib meid ka raportini, mille ka siin koda heaks kiidab õigeaegselt. ja lõpetuseks härra Higginsile Iirimaalt tahaksin ütelda järgmist. ma arvan, et ta väga õigustatult äh, tuli välja volinik Reeni tsitaadiga, nimelt valitsus on sõlmitud Iirimaaga, mitte valitsusega. ja muidugi mõistame, eeldame, et kõik valitsused lepingutest ka kinni peavad, aga on selge ning äh, mõistetav, et komisjon äh, tunneb äh, kaasa praegu Iirimaale nende raskuste tõttu, milles Iirimaa on äh, sattunud ja loodetavasti äh, pöördub Iirimaa majanduskasvule kiirelt tagasi. Euroopa Keskpank, komisjon, IMF ja teisedki on väga palju kaasa aidanud olukorra stabiliseerimisele Iirimaal ja ma usun, et kõik on teinud endast parima ning see tagab peatse jõukuse ja majanduskasvu ka seal. aitäh! vicepresidente, signor commissario, la discussione così è chiusa e.... suur tänu. nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on Euroopa varjupaigasüsteemi olukorraga pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu hiljutist otsust.